alustatud istungite, viimase istungi protokollid on laiali jaotatud, kas selle kohta on märkuseid, jah, palun, palun, palun, palun, palun, teil on sõna. On behalf of the ENF group I'd like to make a request to change the agenda. ENF fraktsiooni nimel soovin ma teha taotluse selleks, et muuta päevakorda, me soovime neljapäeva hommikust arutelu. Not on this. me ei räägi praegu sellest, ütleb president hiljem. hiljem, hästi, ütleb kõneleja sul processo verba-. protokollide osas, kes soovib protokollide kohta midagi öelda, mitte päevakorra kohta? kaheksanda veebruari protokolli kohta, kas te soovite rääkida protokollidest? sest me peame, räägime praegu prot-, viimaste istungite protokollidest, ei. siis sellisel juhul protokollid